on meie arutelu inimõiguste teemadel ja esimesena me käsitleme Pakistani eh, usuvabadust. kõigepealt ma annaksin sõna meie raportöörile. härra Tanok, üks minut. Pakistani eh, võimetus eh, Äh, demokraatiat tagada on väga tõsiselt mõjutanud äh, usuvabadust. Äh, väga halvasti käiakse ringi vähemusrahvastega ja seda tuleb tunnistada. Pakistani konstitutsioon, kuigi toetab usuvabadust, sisaldab ka jumala teotamise seadusi ning eh, selle all kannatavad paljud usud. Pakistani loomise aluseks oli eh, moslemi usk ja kahjuks see toob kaasa eh, usulise sallimatuse. väga palju on tekkinud usukoole ja see loob aluse eh, fundamentalismile, mis õitseb Pakistanis. ja eh, paljud mm, inimesed näiteks, kes Pakistanis elavad, kaasa arvatud ka eh, inimesed minu kodumaalt Ühendkuningriikidest, on sattunud nende haardesse tegemist on ka inimestega, kes kuuluvad mm, Al-Qaidasse, näiteks mõelgem sellele pommile, mis jäi plahvatamata New Yorgi eh, Times Square'il. Eh, oleks vaja, et Pakistanis oleks vabadus, võrdsus ja eh, usuvabadus. nüüd ma annaksin sõna proua Jäätemägile, kes on samuti raportöör üheks minutiks. Alde ma.... tänan, Alde, minu fraktsioon tervitab igati neid meetmeid, mis võetakse äh, usuvähemuste kaitseks Pakistani valitsuse poolt alates novembrist kaks tuhat kaheksa ja toetab ka vähemusrahvaste föderaalministri jõupingutusi, mis on suunatud äh, kohaliku erinevaid usulahkusid esindavate inimeste võrgustikku selleks, et edendada dialoogi erinevate religioonide vahel, kuid siiski on vaja veel väga palju ära teha selleks, et saavutada tõeline usuvabadus Pakistanis. sõltumatute agentuuride poolt koostatud raportid ja üle, uuringud on näidanud, et Pakistani usuvähemused on jäetud ilma põhivõimalustest ja võrdsetest võimalustest töökohtadel ning poliitilistes esindusorganites seadusepügalad on ohtlikult ebamäärased ja neid kuritarvitatakse ja see mõjutab kõikide vanusegruppide elanike Pakistanis. me teame, et Pakistani naised Äh, kannatavad perevägivalla all, see on nii füüsiline kui äh, psühholoogiline vägivald, seega väga palju vaja ära teha. ja järgmine koostaja proua Korhola samuti üheks minutiks. suur tänu, proua president. Pakistani resolutsioon on äärmiselt oluline eriti arvestades Jumala teostus, teotuse paragrahvi olemasoluga karistusseadustikuga, praegune valitsus on küll otsustanud seda eh, muuta ja me sooviksime ka julgustada valitsust edaspidigi inimõiguste olukorda parandama. minister eh, Shabazz Bati oli ka Rahvapartei külalisena siin ja kuna tema tegeleb just vähemuste küsimusega, siis me toetame ka tema tegevust nüüd on kehtestatud ka viieprotsendiline kvoot vähemuste eh, jaoks eh, avalikes, eh, avaliku sektori ametites, samuti on, tähistatakse usuvabaduse päeva, tuleb takistada seda, et koolidest endiselt värvatakse terroriste. meie rahupingutused on kõige paremaks meetmeks terrorismivastases võitluses. ja see on suureks saavutuseks, kui meil tõesti õnnestub nende meetmete kaudu olukorda stabiliseerida. suur tänu ja nüüd proua Keringer-Todenberg, palun. suur tänu, president. mina esindan niisugust Eh, ühendust, kus, eh, mis põhineb eh, tolerantsusel. me peame vaatama aga ka seda, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu. Pakistanis usuvähemisi, usuvähemusi diskrimineeritakse. Pakistani konstitutsioon jagab pakistanlased kahte ossa, ühed on moslemid, teised mittemoslemid ja ka passi kirjutatakse sisse, milline on inimese usk. Ahmadiyya e, e, e, moslemeid diskrimineeritakse, nemad ei saa töötada riigiametites, nende teosed ei avaldata ning Mm, sellesama näiteks on ka e, surmanuhtluse rakendamine. Euroopa Liidul on vaja e, oma e, agendat selleks, et suhelda islamimaadega igal pool. ma käisin mõne aasta eest Pakistanis ja Eh, Pakistanile on antud väga palju raha lepingute alusel, mis me oleme sõlminud, üle kahesaja miljoni euro. Pakistan vajab süstemaatilist muutust. nüüd on vähemalt eh, muudetud konstitutsiooni, on olemas ka, eh, aga on olemas siiski veel väga palju sätteid, mis on väga diskrimineerivad ja neid tuleb muuta. järgmisena Kim Nielsen madame la présidente la liberté de religion n'est pas assurée au pakistan. en deux mille neuf on a constaté une. usu ehm, usuvabadus ei ole tagatud Pakistanis, on toimunud jõhkraid rünnakuid eh, teiste usu esindajate vastu väga paljud inimesed Pakistanis elavad väga vaeselt, aga see pole ainukene põhjus, mikspärast ehm, astutakse üle inimõigustest. Ehm, ohustu, ohus on kodanikuühiskond, ei lubata, inimestel puudub kokkutulekuvabadus ja nii edasi. Ehm, paljud inimesed eh, röövitakse eh, ja tegelikult inimesi peetakse ka kinni meelevaldselt. ei ole eh, kaitset, nendel ei ole, eh, ei ole teatatud, kus kohas neid inimesi kinni peetakse ja nii edasi. Eh, kahe tuhande üheksandal aastal peeti kinni eh, tohutu hulk inimesi ja eh, vanglad on tohutult üle rahvas, rahvastatud. naised eh, langevad vägivalla ohvriks, neid vägistatakse, inimesi isegi põletatakse Pakistanis ausalt öeldes mul kuluks kaks päeva, et kirjeldada kõiki neid õudusi, mis toimub Pakistanis tüdrukute ja e, naistega ja praegusel hetkel on mul ainult kaks minutit aega. meie peaksime siiski tegema midagi, et kaitsta e, sidemeid e, Pakistani ja e, ja Euroopa Liidu vahel me peaksime kasutama mingit vetoõigust, eh, kui eh, toimuvad Pakistanis õudused. härra Higins, tänan president, rahvusvahelise sotsialistina ma igati kaitsen iga isiku õigust usuvabadusele, inimõiguste põhimõtete alusel ja seda, et neid ei rikuta. Pakistani elanikud ja Pakistani usuvähemused on sattunud Ikistani riigi ja mõningate äärmuslike piirkondade vahelisse sõtta, mida juhib Taliban. loomulikult siin on põhimõtteline vastuolu ka Europarlamendi paremäärmuslased, kes väidetavalt kaitsevad inimõigusi Pakistanis toetavad aga sõna, sõda Afganistanis, mis on omakorda mõjutanud ka Pakistani olukorda ja see on toonud väga kahjulikke tagajärgi. Äh, tsiviilelanike tapmine Afganistanis NATO jõudude poolt ja äh, lääne poolt tarnitud laskemoona abil Pakistanis on kuritegelik ja see sunnib mõningaid ka tsiviilelanikke võtma üle relvad ja liituma reaktsiooniliste rühmadega äh, ja Pakistanis on praegusel ajal väga suur vaesus föodaalses ühiskonnas ja seda nii valitsus kui ka opositsioonierakonnal puuduvad vastused äh, inimeste poolt esitatud küsimustele. Äh, progressiivne töötajate organisatsioon ja sellel on pool miljonit äh, liiget, on püüdnud ühendada inimesi kõikides usu äh, lahkudest ja religiooni esindajatest mehi ja naisi ja see on tulevikusuund Pakistani jaoks. tänan ja nüüd fraktsioonide nimel kõigepealt härra Posselt Rahvapartei nimel üheks minutiks. proua president. Äh, Pakistan on meie oluline liitlane ja seetõttu me peame temaga vastavalt ka äh, suhtlema. Pakistanil on islami iseloom ja seda me peame ka arvestama ja äh, India loodi ju äh, usulise kuuluvuse alusel, nii nagu ka Pakistan. ja seetõttu peab ka usuline sallivus olema tagatud. tuleb äh, austada kõiki usuvähemusi ja tuleb austada ka kristlaste õigusi. ja mina leian, et me peame seda rõhutama, sellepärast et me peame kui Euroopa ei toeta kristlasi, siis kes veel? siin me oleme väga erilise kohustuse ees, kuid samas me peame ka selgeks tegema, et loomulikult me ka austame seda juhtivat rolli, mille Pakistan on endale võtnud islamimaailmas. suur tänu! suur tänu ja nüüd liberaaldemokraatide nimel kolleeg Šake suur tänu, proua president e, nii nagu paljud kolleegid on juba öelnud, kasutatakse seadusi Pakistanis e, ekstremistide poolt selleks, et võidelda usuvähemuste vastu. E, on vaja usuvabadust ja ka vabadust mitte olla usklik. aga väga paljud inimesed on praegusel hetkel alla surutud usu nimel, näiteks Facebook pannakse kinni e, ja e, Pakistani võimud sundisid kõiki internetipakkujaid e, keelduma pakkumast Facebooki, sellepärast et tegemist oli üleskutsega kujutada prohvet Muhamedi Äh, ja näiteks on ka, on ka teisi näiteid, näiteks kui näidati filmis South Park, siis seda, äh, seal olid kärped ja väljalõiked. aga Eh, internetti on vaja Pakistani inimestel, eriti noortel inimestel, sellepärast et, et see toob nendeni informatsiooni, eriti oluline on see koolilaste hulgas, kui me kriminaliseerime sõnavabadust, siis eh, Pakistani eh, ühiskond ei suuda hakkama saada erinevate, erinevate arusaamadega inimestega. loomulikult mitte ainult Pakistanis ei takistata eh, sõnavabadust, seda juhtub ka Euroopas, eh, aga eh, järjest taga, tavalisemaks muutub enesetsensuur ja olgem siis inspireeritud Euroopa Liidus valitsevast sõnaõigusest ja loodame, et see jõuab ka Pakistani. president, kahe tuhande kaheksanda aasta valimised tõid Pakistani tagasi demokraatlikud ametivõimud, kuid see ei ole veel stabiilne võim. terve rida otsuseid, mis on seotud usuvabadusega, on sellised, millest tuleks kinni pidada, kuid me peaksime neid ka kritiseerima Äh, avalikus sektoris teatud töökohtade äh, ähm, äh, reserveerimine teatud isikutele ja teised meetmed õõnestavad stabiilsus. puuduvad ka selged vähemusrahvuste tegevust reguleerivad reeglid. hiljuti üks kristlik mm, abielupaar mõisteti kahekümne viieks aastaks vangi selle eest, et nad lugesid piiblit. Põhja-Pakistani külades eh, kohaldub aga šaria seadus. me peame endiselt jätkama inimõiguste eh, kaitsmist Pakistanis ja nõudma, et ka Pakistani ametivõimud võimaldavad oma maa elanikel eh, usuvabadust kasutada. proua Svensson, tänan, proua president. ma nõustun täiel määral eelkõnelejatega, kes mainisid inimõiguste rikkumise Pakistanis ja eriti tahaksin tõstatada äh, tagakiusamise küsimuse, äh, eriti seoses Ahmadiyya moslemitega. Äh, neid inimesi kiusatakse taga, need on külmaverelised mõrvu sooritatakse, neid diskrimineeritakse ühiskonna kõikidel tasanditel. ja see on jätkuv protsess, seda, see toimub ka täna, vaatamata sellele, et eelmine ja praegune valitsus on lubanud muudatusi, kuid need muudatused pole aset leidnud, tagakiusamine jätkub. ja nüüd on saabunud aeg rahvusvahelisel äh, üldsusel ja Euroopa Liidul märgata seda, sekkuda sellesse ja ära hoida need ründed äh, Pakistani vähemuste vastu. tänan EFT nimel härra Belder, kaks ja pool minutit. suur tänu, proua president Pakistani riigi rajamisel koostati ka põhiseadus ning põhiseaduses ähm, ähm, rõhutati ka võrdseid õigusi, kuid me näeme, et sellega ei arvestata, viis miljonit äh, kristlast Pakistani satuvad pidevalt hirmustamise ja ähvarduste ohvriks. kahjuks äh, tuleb ka nentida, et ka islami õigusolukord ainult tugevdab kristlaste vastaseid äh, rünnakuid. tagajärjeks on äh, see, et, äh, et Pakistani kristlaste olu-, kogukonna õigusolukord on halvenenud ja me peame ka vaatama, millised äh, seadused tulevad kaheksakümnendatest aastatest, millel on samuti väga negatiivne mõju kristlaste kogukonnale. kristlase usutunnistus on vähem väärt kui äh, moslemi usutunnistus ning Jumala teotuse karistus, Jumala teostuse äh, paragrahvi karistusseadustikus kasutatakse eelkõige just kristlaste vastu ja paljud kristlased peavad selle paragrahvi alusel äh, kartma ka surmanuhtluse eh, rakendamist. proua president, lugupeetud kolleegid, see on tõesti hirmu ja, ja ähvarduste eh, atmosfäär, mis seal äh, eksisteerib. paljud kristlased jäävad tükiks ajaks vangi ja nad ei saa ka mingisugust toetust äh, Pakistani õigussüsteemidelt ning see, samasugused tingimused kehtivad ka paljudele teistele usukogukondadele. suur tänu ja nüüd äh, saavad äh, sõna teised kõnelejad, proua Andrikiene kõigepealt. suur tänu. Pakistani põhiseadus teeb vahet äh, moslemitel ja mittemoslemitel, see aga võimaldab diskrimineerimist usu alusel. ja seetõttu me peaksime meenutama, et kahe tuhande üheksandal aastal Äh, president Sardari, kes kuulub äh, Pakistani Rahvaparteisse, rõhutas ähm, võõrdõiguslikkuse küsim-, äh, küsimuse tähtsust. kuid samas me näeme, et Pakistanis vähemused on palju kehvemas seisus kui ülejäänud, neil on raske saada töökohti ja nad ei saa ka kasutada kõiki oma kodanikuvabadusi. samuti praegune seadusandlus on väga vastuoluline ja annab võimalusi diskrimineerimiseks Pakistani valitsus peab tegema kõik selleks, et usuvabadust tugevdataks. ma meenutaksin teile ka Euroopa Nõukogu äh, resolutsiooni, mis puudutab inimõiguste kaitset, arvestades ka äh, usuvabadust. suur tänu! ma meenutaksin kõigile, et meil on täna pärastlõunal väga vähe aega ja seetõttu äh, Äh, me saame vaba mikrofoni voorus väga vähestele sõna anda. palun kõigepealt järgmine kõneleja. president, lugupeetud parlamendiliikmed. ameeriklased ütlevad, et vaba, et tasuta lõunat ei ole olemas. meie ei saa aidata Eh, kedagi lihtsalt niisama, me ei saa anda kellelegi näiteks kakssada miljonit eurot ja ilma, et me sellest midagi tagasi küsiksime. no nõuame siis midagi, nõuame siis, et austataks vähemalt sarnaseid standardeid nagu need, millest meie kinni peame. olgem siis vähemalt teatud märgiks moraalsest käitumisest. Pakistanis on mittemoslemeid aastate viisi äh, Eh, tagakiusatud kõige rohkem kristlasi ja selline olukord on väljakannatamatu me räägime sageli eh, vähemustest, eh, kas siis usulistest või teistest vähemustest, räägime nendest Euroopas ja mujal, aga kau-, kaitseme siis nüüd kristlaste vähemust Pakistanis. loomulikult ei ole kristlased ainukene probleem Pakistanis, see ei ole ainukene eh, poliitika instrument on kaks tõsist fakti, millega me peame seisma silmitsi Pakistani vaadates. üks on see, et Pakistan on võtmetähtsusega strateegiline partner võitluses, eh, võitluses terrorismi vastu. me peame tegema kõik, et niimoodi kaitsta Euroopa kodanikke, aga nendel on ka hoopis teistsugune suhtumine usuvähemustesse kui see, millega me oleme Euroopas harjunud Euroopa ei tohi panna silmad kinni. kui kusagil ähm, astutakse, tallatakse jalge alla inimõigusi, seepärast oleme me äärmiselt mures, kuigi me, äh, kaalul on meie strateegiline partnerlus. Euroopa on äh, usaldusväärne kolmandatele äh, maadele ainult siis, kui ta suudab oma kodus lahendada vähemuste olukorra ei tohi unustada üks, et üks eh, Euroopa Liidu põhiväärtusi on see, et me kaitseme rahvus- ja eh, usuvähemusi, me kasutame neid reegleid iseenda suhtes kõigepealt, vähemalt me peaksime seda tegema ja alles siis saame me nõuda seda ka oma partneritelt. härra eh, Seobro üheks minutiks. president me tunnistame seda fakti, et Pakistan võitleb rahvusvahelise terrorismiga, aga see ei tohi meie eest peita teisi suuri probleeme, mis sellel maal on, kõigepealt eh, vähemuste, eh, vähemuste õiguste rikkumist, kõigepealt eh, kristlusvähemuste õiguste rikkumist. seal toimuvad igasugused kuriteod, kaasa arvatud mõrvad, neid isegi põletatakse sellest, et nad on kristlased. sellise äh, käitu, äh, saatuse ohvriks langevad ka naised ja lapsed. mikspärast niisugused asjad juhtuvad maal, mis on niivõrd oluline võitluses terrorismi vastu? see juhtub sellepärast, et äh, Pakistani võimud on aidanud kaasa niisuguse atmosfääri loomisel, näiteks jumala teotus ja fakt, et eh, see riik ei ole eh, päriselt funktsionaalne. härra Kassler, suur tänu. terves maailmas eh, kaheksakümmend kuni viiskümmend protsenti usklikest, keda taga kiusatakse, on kristlased. minu jaoks on äärmiselt oluline just usuvabadus meie inimõiguste poliitika raames. Euroopa Parlamendis vasakpoolsed ja vasakliberaalid soovivad maha vaikida just kristlaste olukorra ja seetõttu mul on hea meel, et me täna äh, Pakistani usuvabaduse osas seda resolutsiooni arutame. Äh, Pakistanis on umbes kolm protsenti äh, kristlasi ning kristlasena sooviksime tähelepanu pöörata kristlaste kogukonnale, keda ähvardatakse ja hirmutatakse seal seetõttu ma usun, et meie arengupoliitika ja meie majanduslik koostöö peaks seadma tulevikus veel ühe kriteeriumi, nimelt et tegeletaks ka selle küsimusega ja vajaduse korral rakendataks ka sanktsioone, tänan. suur tänu ja nüüd me jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. ja paraku on sõnasoovijaid rohkem, äh, kui me so saame sõna anda. kõigepealt saab sõna härra Kaaler suur tänu, proua president. iga riigi puhul, ma arvan, peab arvestama ka äh, sellega, äh, kus see riik asub ja, ja milline on sealne inimõiguste olukord. ma olin viimaste valimiste ajal kaks aastat tagasi Ähm, Euroopa Liidu valimisdelegatsiooni juht ning mul on hea meel näha, et äh, riik on hakanud mõningad meie soovitusi ka rakendama, näiteks ähm, mis puudutas meie soovitusi poliitika, poliitiliste ja kodanikuõiguste äh, osas ja samuti, mis puudutab äh, ühinemist piinamiskonventsiooniga, mis on samuti Pakistani valitsusel kavas ratifitseerida ja me näeme, et üritatakse ka samm-sammu haaval diskrimineerimist äh, vähendada, siin on juba mainitud mitu korda Ahmadi, Ahmadiyad ähm, kogukonda, minu soovitus oli ka see, et nemad äh, peaks üldisele äh, valijate, valijate nimekirja valijate registrisse kandma. suur tänu ja nüüd proua Hautala. suur tänu, proua president ka mina kohtusin sel nädalal Pakistani vähemuste ministriga ning mul on, mul jäi mulje, et ta üritab tõesti jõuda kokkuleppeni erinevate vähemuskogukondade vahel, kuid tema ei suutnud ka kõikidele minu küsimustele vastata, nimelt miks Pakistan ÜRO inimõiguste komisjonis on moslemiriikide seas olnud vastu sellistele meetmetele, mis viiks usuvabaduse toetamiseni eh, nendes riikides. selle, seda, sellest saaksid kasu ju kõik eh, usklike kogukonnad Pakistanis. me tõesti loodame, et eh, Pakistan teeb kõik selleks, et vähemuste õigusi kaitsta, kuid see tähendab ka, et Euroopa Liit peab olema aktiivsem selles osas otrzymujemy sprzeczne wektory i trzeba bardzo presidendi olukord Pakistanis muutub pidevalt ja me peame seda jälgima tähelepanelikult, et mitte teha vigu. on hea, et Pakistani valitsus on rakendanud meetmeid vähemuste õiguste kaitseks näiteks, näiteks viieprotsendilise kvoodi sisseviimine avaliku sektori töökohtadel ja äh, äh, Pakistani ametivõimud on teatanud, et nad äh, ka senatis jätavad osa kohti vähemustele ja naistele. Pakistan peab aga midagi ette võtma oma jumalateenistuse teotust karistavate seadusega, sest kasut-, kasutatakse ka surmanuhtlust, tsensuuri ja ka vähemuste hulka kuuluvate isikute tapmist. Pakistani karistusseadustik vajab muutmist sest surmanuhtlust kohaldatakse nende suhtes, keda mõistetakse süüdi jumala teostuses. kahekümne esimesel sajandil ei saa lubada inimeste tapmist sellistel põhjustel. ja proua Basescu, palun. tänan, president, pärast üheksa aastat diktatuuri Äh, valimised Pakistanis tähistasid selle riigi demokratiseerimise algust, kuid kahjuks äh, proua Bhutto äh, sooritati atentaat paar nädalat enne valimisi ja valimised võitis Pakistani Rahvapartei. ja kuigi sellel riigil on palju probleeme ka poliitiliste erakondade vahel, on käivitatud ka reformid valitsuse poolt ja on tehtud lubadusi eh, eh, pidada kultuuride vahelist dialoogi, viis protsenti eh, kohtadest avalikus sektoris on eraldatud vähemustele ja tutvustatakse nii islami kui ka mitteislami pühi. ka senatis eraldatakse kohad vähemuste esindajatele. ma samuti tahaksin rõhutada Pakistani tähtsust võitluses terrorismiga ja nüüd ma annan sõna järje tagasi volinikule vastamiseks. proua president. daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, Euroopa Liit on jälginud väga tähelepanelikult, mis Pakistanis on juhtunud. konstitutsioon näeb ette, et kõik kodanikud on võrdsed, kaitstakse eh, vähemuste õigusi hiljuti on siiski saavutanud, saavutatud teatud eh, edu Pakistanis, on muudetud parlamenti, on mindud edasi ka inimõiguste eh, olukorra osas, on olemas nüüd minister, kes tegeleb inimõiguste probleemidega, minister, kes tegeleb eh, vähemuste probleemidega, on olemas ka vähemuste nõukogu. Pakistan ratifitseeris ÜRO E, e, rahvusvahelised, e, mis on rahvusvahelised paktid, mis puudutavad inimõigusi, see on kõik edasiminek ja seda peab tunnustama, kuid Pakistan peab tegema suuremaid jõupingutusi selleks, et kaitsta vähemusi, ka usuvähemusi hõlmama neid poliitilistesse sotsiaalsetesse institutsioonidesse. Pakistan eh, on määrinud oma reputatsiooni sellega, mis juhtus möödunud aastal, kui põletati eh, kristlasi diskrimineeritakse ka eh, moslemeid ja siin ma mõtlen eh, Ahmadiasid. meie Euroopa Liidus oleme arutanud seda küsimusi, oleme arutanud seda ka poliitilistel läbirääkimistel Pakistaniga, oleme astunud eh, poliit-, eh, diplomaatilisi samme. alates kahe tuhande seitsmendast aastast oleme me eh, koostöölepingu raames arutanud ka inimõiguste olukorda. Nende arutelude käigus oleme me alati nõudnud, et inimõigusi, et vähemuste õigusi austataks Euroopa Liit eh, regulaarselt Eh, tõstatab eh, ka eh, küsimuse Jumala teotuse kohta Pakistani valitsusega. seo-, selgub, et enamus kohtualuseid on tegelikult moslemid, aga seda Jumala teotust keelavat seadust kasutatakse sageli ka usuvähemuste vastu, väga sageli on tegemist isiklike arvete klaarimisega, kui esitatakse võltssüüdistusi kahekümne viiendal märtsil sel aastal eh, näiteks eh, näiteks tuli kokku inimõiguste ja migratsiooninõukogu ja seal arutati sedasama küsimust. me oleme arutanud ka seda, et mm, Pakistani eh, võimud tunnevad muret eh, usuvähemuste pärast Euroopas. väga paljudel Pakistani elanikel puudub juurdepääs haridusele, ka see on murettekitav ning Euroopa Liidu um, abi pakkudes oleme me püüdnud laiendada inimeste juurdepääsu põhiharidusele ning me loodame, et pikas perspektiivis juurdepääs haridusele eh, tekitab suuremat tolerantsust erinevate uskude suhtes. suur tänu, eh, resolutsiooni ettepanekuid on meil seitse ja eh, kui meie arutelud on lõppenud, siis täna pärastlõunal toimub hääletus. järgmine eh, teema